So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. head kolleegid, tervitan teid kõiki. Te näete, et äh, härra äh, esimees ei juhata seda koosolekut ega ka ükski aseesimeestest, mina täpselt ei tea, millega on põhjendatud see, et minul on au siin seda koosolekut juhatada, kas see on sellepärast, et ma olen kõige vanem parlamendiliige või äh, Äh, või kõige kauem olnud selle parlamendi koosseisus. igal juhul on minu jaoks eriline elamus äh, sellelt äh, istekohalt siin seda koosolekut juhtida, sellepärast et alates üheksakümne üheksandast aastast teatud perioodi jooksul olen ma tohtinud ka neid koosolekuid juhatada, aga kõigepealt läheme siis päevakorra juurde, kas selle kohta on kellelgi märkusi? kui ei, siis on päevakorra projekt sellisel äh, kujul ka vastu võetud. edasi jõuame me juhataja teadaannete juurde. siin ei ole ka midagi öelda, me ei taha oma tööga takerduda ja läheme kohe edasi. Euroopa Liidu ja Armeenia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping siin ei ole muudatusettepanekuid ja siis meil on elektrooniline hääletus terve teksti üle. hääletamine on avatud. proua Kiil-Nielsen, suur tänu ma tahaksin teie käest küsida ühe küsimuse. nimelt, äh, me ei ole selle arvamuse äh, osas äh, arutelu pidanud ja seega mul küsimus tegelikult üks raportöörile ja komisjonile. küsimus on järgmine. kui parlament rääkis viisa lihtsustamislepingust Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, siis me nõudsime seda, et see leping ei kehtiks Gruusia, Abhaasia territooriumil ja Lõuna-Osseetias elavatele kodanikele, kes äh, on Vene passi omanikud. ja ma arvan, et komisjon võiks kaaluda äh, siin sedasama ehk küsimus, kas viisalihtsustusleping Armeeniaga kehtib ka Mägi-Karabahhias äh, elavatele ja,? suur tänu selle küsimuse eest äh, Toomas Piotr Poreba, raportöör ei ole kahjuks kohal, seetõttu soovitan ma proua Kill-Nielsen, et äh, esitage oma küsimusi, te saate kirjaliku vastuse, kuidagi teisiti praegu ei saa teid aidata. hästi, läheme siis äh, hääletamise juurde, elektrooniline hääletamine ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud Ah, uuesti hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kas nüüd on kõik hääletanud? kas nüüd on kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud kakskümmend seitse poolthäält, null vastuhäält ja kaks erapooletut häält. hästi, edasi läheme Euroopa Liidu ja Arma-, Armeenia Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu juurde. siin ei ole tehtud muudatusettepanekuid härra Landsbergis, palun uh,. Uh, uh tahaksin küsida täpsemat informatsiooni. kas samasugune leping sõlmitakse ka Aserbaidžaaniga või on see uh, praegu algatamisel selline leping? Thank you. It's only Armenia at the moment. Äh, ainult Armeenia Vabariigiga on praegu selline tagasivõtuleping kõne all. härra Landsbergis, kas äh, selline menetlus äh, on toimunud ka Aserbaidžaaniga, võib-olla on selline leping juba kokku lepitud või on siis Aserbaidžaan priviligeeritud siin? proua Jäädenmägi, no ma vastan siis jah mina olen Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu vahelise assotsiatsiooni lepingu osas parlamendi raportöör. mikrofon palun. Eh, kahjuks need läbirääkimised ei ole nii kiiresti läinud kui Armeeniaga, aga ma ka loodan, et eh, me võiksime niipea kui võimalik võimalik äh, hääletada ka selles osas ja ka Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu vahelise viisalihtsustuslepingu vastu võtta. suur tänu! suur tänu, Ida-Tos Landsbergis, ma arvan, et te saite oma küsimusele vastuse. ma tegelikult ei tohiks üldse küsida, sellepärast et muidu te ütlete, et ei ole. ja muidugi, kui vastus õige on, siis olen rahul. We can continue. We have now an electronic vote. Die uh, Abstimmung ist eröffnet. elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? härra Kaaler, kas teie äkki soovite ka hääletada? kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. proovime Reuteni hääl veel siia juurde ja siis on see suure enamusega vastu võetud. ma ei hakka üldse siin numbreid ette lugema, sellepärast et te näete seda üleval tabloolt samuti. edasi läheme korruptsioon avalikus ja erasektoris ning selle mõju inimõigustele kolmandates riikides siin on meil muudatusepanek kuuskümmend üks, kes on poolt? kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt? teeme siis nii, et kontrollime teist osa elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. on tagasi lükatud. edasi kolmas osa. teeme kohe elektroonilise hääletuse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd alanud, kas kõik on hääletanud? nüüd on see lõppenud. ja see on tagasi lükatud edasi, muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt seda. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud ja ühehäälselt. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis lõige viisteist kahes osas, esimene osa kõigepealt, see on muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. uuesti sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. on nii või kas kontrollime? kontrollime elektrooniliselt. kompromiss kaheksateist, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud. veel kord kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud,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 erapooletud ja vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis jõuame saja kahekümne üheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siis kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist, ei üheksateist siiski mitte. edasi kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt langeb ära, kui kakskümmend üks on vastu võetud, nii et me ei hääleta. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kas me kakskümmend neli peame hääletama? kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vas-, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud tahate kontrollida, kontrollime elektrooniliselt kahtekümmet üheksat kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, elektrooniline kontroll, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, elektrooniline kontroll. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. elektrooniline kontroll, hääletamine on alanud, nelikümmend viis. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. nelikümmend seitse, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, viiskümmend kaheksa lükati tagasi, aga kas kontrollime? kontrollime viiskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nii et oli õigustatud see kontrollimine. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli, poolt, vastu. kontrollime nelja elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kui ma küsin, kas kõik on hääletanud, siis äh, nii ma mõtlengi. muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu. kuuenda kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. hääled pooleks ja tagasi lükatud. seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud nii, mis saab edasi? esimene muudatustepanek on siin keeleline, hääletama ei hakka. edasi, telekomisjoni muudatusettepanekud. TV3, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa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 kakskümmend kaheksa poolthäält ja kaks erapooletut. suurepärane, suur tänu. tulevad meelde vanad head ajad, kui ma siin parlamendis koosolekuid juhatasin. mis me nüüd teeme? proua Schmidt välis